artiklile kakssada kuusteist kodukorras äh, annan teile teada, et äh, eile hommikul pool kaheksa tehtud taotlustele ei ole mitte mingeid hääletustaotlusi tehtud, nii et sellega on meil äh,